no we have now the first consideration of nüüd räägime siis äh, algatusraportist Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide suhete seis, raportöör Elmar Brokk. Elmar Brokk, kas te tahate jätkata, sellepärast et teie raport on päevakorras järgmine punkt? That uh, there is not a change of the audience here ma näen, et publik ei ole muutunud, nii et äh, siis mu sissejuhatuse võite lugeda juba esitatuks ning äh, olen valmis kuulama ära kriitika, et ma saaksin äh, raportit kohandada seal, kus vaja, pärast seda, kui oleme ära kuulanud äh, meie külaliste seisukohad. ootan kolleegide ettepanekuid, mõtteid selle kohta, kuidas asju paremini koostada Have... aitäh, härra Prokk. Teie raporti projekt on inglise keeles, see saadeti laiali inglise keeles ning kõikides keeltes ilmub see selle nädala jooksul. kõigepealt anname sõna paari raportööridele. sotsiaaldemokraatidest perest saab sõna proua Pasku. Teil on sõna, palun The... suur tänu, tegelikult äh, on meie variraportöör härra Postinaru, aga teda pole sel nädalal linnas, ta on Rumeenias. Äh, tervislikel põhjustel ning palus ennast asendada ning seetõttu loen tema sõnavõtu ette, ta on äh, ette valmistanud selle. harjutan oma inglise keeles lugemise oskust kõigi suureks rõõmuks, iseäranis Elmari suureks rõõmuks. pärast seda, kui loetleti üles kõik tegurid, mis mõjutavad transatlantilist suhet, selle tähtsust nii enne kui täna, leiab härra Postinaru, et on mõningaid asjaolusid, mida tuleks parandada ja nüüd algab äh, tsitaat kardan, et äh, tuleb tunnistada ka mõningaid minevikus tehtud vigu ning Afganistani ning Iraagi sõja mõju kogu Lähis-Ida piirkonnale me tahame äh, aktiivsemat ja ennetavamat äh, Euroopa Liidu rolli Lähis-Ida rahuprotsessis ning toetame kõiki Euroopa Liidu pingutusi selle nimel, et Iraani tuumaleping jääks jõusse, samal ajal püüdes leida diplomaatilist lahendust selleks, et Iraani sekkumine Süüriasse või Jeemenisse ning äh, ballistiliste rakettide programmi arengu osalus ballistiliste rakettide programmis, mis seab ohtu Lähis-Ida stabiilsuse. Ähm, ka Venemaa idapartnerlus ning Süüria tuleks äh, äh, kaasata ning äh, meil on vaja mitmepoolset eeskirjade põhisüsteemi ning selle alalhoidmine ning parandamine on kõikide osapoolte huvides. me peaksime oma raportis rohkem sellele keskenduma, peaksime tugevdama maailma Kaubandusorganisatsiooni ning ÜRO rolli ning nõudma paremat koostööd USA ning Euroopa Liidu vahel välispoliitika valdkonnas. selleks on väga oluline, et Euroopa Liit äh, oleks ühisseisukohal. ning äh, tsitaadi lõpp äh, omalt poolt äh, lisaksin juurde märkusena arutelu lõpuks tänases maailmas äh, isegi Ameerika Ühendriigid ei tule toime üksinda. Nad ei saa seda väita, varem või hiljem on neil vaja liitlasi. ja seepärast, nagu teate, on äh, liiga hulljulge öelda, et äh, ma saan üksi hakkama ning ma kellestki muust ei hooli. nüüd minu tsitaadi lõpp. suur tänu, härra Pasku! ja kuna ma ei näe kõiki varuraportööre siin saalis, siis kas keegi variraportööridest on siin ja soovib sõna? esi-, kõigepealt annan sõna variraportööridele. kui variraportööre ei ole, siis härra Milan Moon soovib sõna, palun, härra Milan Moon. suur tänu, mul tegelikult ei lähe mul ei ole tegelikult olnud piisavalt aega Elmar Broki raportit põhjalikult lugeda, sellepärast et see saadeti meile alles täna pärastlõuna alguses. mina ise olen ka varem olnud selliste suhete raportööriks, seda Obama ajastul. nii et algatuseks võiksin äh, kõigepealt õnnitleda proua härra Brocki. raportis on äh, olulised teemad käsitletud ning äh, Euroopa Liidu USA suhted on strateegiliselt tähtsad, sõltumata sellest, kes istub presidenditoolil Valges Majas raportis on keskendutud äh, strateegilistele suhetele ning äh, loodetavasti see ei muutu, hoolimata sellest, et äh, ajad on praegu üsnagi keerulised. meie varasemate arutelude jooksul rääkisime sellest, et kõik lõpeb kunagi, aga meil on selja taga aastakümnete pikkune koostöö, ühised väärtused ning loodetavasti ähm, kõik see jätkub ka tulevikus me oleme endiselt olulised partnerid üksteise jaoks ning tekst seda ka kajastab, seetõttu suur tänu, härra Brock, teile selle eest, et olete selle siin ilusti välja toonud. tahaksin tänada ka härra Brocki selle eest, et härra Brock on toonud siia sisse mõtte, tuleks luua Atlandi-üleni poliitiline öö, nõukogu. see oleks väga kasulik ning äh, mul oleks, mul on hea meel näha, et äh, härra Brock on selle mõtte siia sisse toonud oma arvamusse. loomulikult äh, ma pean põhjalikumalt seda, selle raportiga veel tutvuma, aga kui me vaatame seda lõiget, kus siin räägitakse kahepoolsetest suhetest ja partnerlussuhte tugevdamisest kui sellisest, siis ma arvan, et me peaksime äh, saatma sõnumi kaubanduse valdkonnas ja ka majanduse valdkonnas. tõesti tõsi, me tahame oma majandussidemeid ja kaubandussidemeid tugevdada, selles pole vähimatki kahtlust. aga ma arvan, et me oleme suutnud siin väga hästi asju sõnastada, ainult et Euroopa Liit ei külmutanud TTIP kokkulepet, Obamal olid omad kahtlused, meil toimusid ka omad arutelud, meil olid omad murepunktid, aga ma arvan, et me peame tõhut-, siiski toonitama seda, et me tahame mõlema osapoole jaoks ambitsioonikat kaubandus lepingut, kus on räägitud ka meetmetest, millega tagatakse juurdepääs avalikele hangetele, mille, millele viitas ka härra Gardner. nii et lõiked viis kuni kaksteist, nendesse tuleks sisse tuua mõte, et me tahame majandussidemeid tugevdada, sõltumata sellest, mida mõtleb Trump ise. ma arvan, et seda me ei ole siin piisavalt rõhutanud. nii et see on selline väike korrektsioon minu poolt tekstile. aitäh, härra Milan Mool, kas keegi teine soovib sõna? kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis äh, räägin tähtaegadest. esialgne tähtkava on selline, et räägime raportist esimest korda täna, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes juuni kaks tuhat kaheksateist kell üksteist, INTA arvamuse võta, võetakse vastu kahekümnendal, kahekümne esimesel juunil, teist korda räägime oma komisjonis sellest teemast üheksandal, kümnendal juulil, siis toimub Ahvetis ka hääletus, täiskokku läheb asi septembrikuus. härra Prokk, kas soovite veel midagi lisada, kui rohkem midagi ei soovi, siis sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise. kõigepealt tahaksin tänada eelkõige kolleeg Milan Monni. mis äh, tema, temapoolsete ettepanekute eest äh, ma kindlasti võtan neid arvesse seega ma tahaksin teda, äh, teda selle eest tänada ma veel vaatan äh, äh, äh, selle dokumendi üle, siis meil on aega muudatusettepanekute tegemiseks, ajakava on küll ambitsioonikas, kuigi ja asjaolud kogu aeg muutuvad, loodetavasti saame me ajakavast ka kinni pidada Äh, loodetavasti äh, muudatusettepanekud suudetakse esitada ikkagi õigeaegselt, nii et neid saab ka arvesse võtta. aitäh, härra Brock, loodetavasti läheb kõik hästi. sellega lõpetame selle teema käsitlemise ning kolme minuti pärast jätkame oma tööd päevakorras on meil arvamuste vahetus missiooni EULEX Kosovo juhi Aleksandra Papadopuluga. kolmeminutine paus kõigepealt Number... nagu öeldud, siis seitsmes päevakorrapunkt, arvamuste vahetus eh, missiooni EULEX Kosovo juhi Aleksandra Papadopouluga ja kõigepealt tere tulemast, proua Papadopoulo ähm,. Eh, tegemist on suurima tsiviilmissiooniga Euroopa Liidu poolt ja tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et viimasel üheksal aastal on EULEX õigusriigi ja justiitssüsteemi reformis abistanud, samas on tehtud palju jõupingutusi, uut mandaati võib oodata selleks, et täiendavalt äh, veenda äh, EULEX-i rolli olulisuses äh, proua Papadopulo arvates Euroopa Liidu laienemise rõhutamine on strateegiline teema. me soovime avatud hoida võimaluse kõigile kuuele riigile, sealhulgas Kosovole, samas tagades, et ei oleks mingisuguseid õigusriigi põhimõtetest kõrvalehiilimise võimalusi. olukord Kosovos selles valdkonnas ei ole julgustav äh, ja EULEX-il on väga keeruline ülesanne, me rõhutame, et liitumisprotsessi on vaja eh, läbi tõhusa, läbipaistva tehnilise ja finantsabi laienemine on Euroopa Liidu huvides, Euroopa Parlament soovib tagada eh, maksumaksjate raha hea kasutust ning eh, praeguste ja tulevaste finantsressursside arukat kasutamist üks küsimus on selge, ei saa olla mingisuguseid topeltstandardeid, ükski ähm, äh, pettus, äh, vääriti käitumine või korruptsioon ei ole ähm, vastuvõetav, e, väidetavad EULEX-iga seonduvad äh, probleemid tekitavad parlamendile tõsist muret, me soovime neid põhjalikult, et neid põhjalikult investeeri-, e, uuritaks ja korrigeeritaks liitumisprotsessi analüüsides Ahveti komisjon lähtub Lääne-Balkani riikide raportööridest, kes kindlasti osalevad väga aktiivselt tänases äh, arutelus pärast teie sissejuhatavat sõnajuhtu, eriti meie raportöör Kosovo teemal härra Šoltes, kes on selle teema uus raportöör. aga enne kui teile annan sõna, härra Kennet Tiim on siin, kes on äh, selle missiooni äh, tsiviilaspekti juht ja enne kui annan teile sõna, siis tahaksin talle anda sõna selleks, et teid tutvustada. aitäh, proua esimees. ma tahaksin äh, paar sõna sissejuhatuseks öelda välisteenistuse poolt, enne kui annan teile sõna. EULEX-i missioon Kosovosse on kõige suurem, see on olnud äh, kahe tuhande kaheksandast aastast alates, tegemist on hea näitega, mis puudutab eh, tsiviilmissiooni tegevust. see on laiem, see ei ole mitte ainult politseireformi missioon, vaid õigusriigi reformi missioon ning need reformid on kõik väga olulised. EULEX Kosovo nagu enamus missioone on suur väljakutse, on alati olnud aga juhul, kui olukord ei oleks väljakutsuv, siis ei oleks me seal. tuhandete rahvusvaheliste kolleegide raske töö tulemusel on aastate jooksul tõesti mõju avaldatud, tegemist on saavutustega, mida alati ei mõisteta ning halvad uudised äh, liiguvad kiiremini kui head uudised ning üldiselt on äh, tagatud ka kohalike austus missiooni suhtes ning loomulikult eile oli mul ka sedekomisjonis võimalik sõna võtta ja tahaksin ka siinkohal korrata, et väga keeruline on äh, olukorda hinnata ja paljusid missioone äh, Äh, kritiseeritakse, et kuidas missiooni edukust mõõta, sest see on väga raske ja selleks soovitakse alati konkreetseid näiteid, me ei tea, milline Kosovo oleks, kui meie missioon ei oleks seal olnud. ja ma arvan, et me oleme tõesti positiivset mõju avaldanud ja teinud seda koostöös Euroopa Liidu teiste institutsioonidega, komisjoni ähm, ja teistega, aga samas ka koostöös rahvusvaheliste partneritega USA, ÜRO ja teiste oluliste sidusrühmadega selles piirkonnas ja ka NATO-le tuleb tänu avaldada. missioonil on Kosovos oluline roll täita, me oleme alati soovinud partnerluse põhimõttest lähtuda, me ei ole soovinud kõike ära teha, me ei olegi suutnud seda, ei suudakski seda teha aga missioonijuhile on antud ähm, mandaat liikmesriikide poolt ja lõpetuseks on väga oluline ka välja tuua järgmist. Aleksandra on äh, Kosovo missiooni juht ja väga oluline on olnud tema töö ja sissejuhatuseks saan öelda, et tegemist on ühe parima missioonijuhiga, tegemist on äh, kõige suurema missiooniga ja äh, paljude partnerite austus on tagatud talle ja mul on väga hea võimalus anda sõna Aleksandra Papadopolole tänusõnadega kogu tehtud äh, töö eest Euroopa Liidu nimel, aitäh! suur tänu see, nende heade sõnade eest ja nüüd ilma viivitamata annaksingi sõna proua Papadopoulule. suur tänu äh, nende tervitussõnade eest ja aitäh, Kenneth, ka sinu lahkete sõnade eest. ja aitäh kõigile, et andsite mulle võimaluse täna rääkida sellest olukorrast. mul on väga, äh, tegemist on väga asjakohase ajaga sest neljateistkümnes juuni, nagu eh, proua esimees ka ütles, sest praegune mandaat lõpeb ja astume uude faasi. missioon on ristteel, sest praegusel hetkel ei ole meil enam äh, küsimus mitte ainult äh, numbrite muutumises, vaid kogu missiooni olemus muutub ning loome täiesti uue missiooni Äh, uus on loomulikult äh, nii-öelda näiline, vaid me peame keskenduma uutele teemadele võrreldes varasemaga. tegemist on suunatud tegevusega, äh, mis on piiratum väga konkreetsetele teemadele, mis on Euroopa Liidule väga südamelähedased. selge on see, et kümne aasta jooksul on vaja ka olukorda arvesse võtta. Kosovo olukord ei ole sama, mis kümme aastat tagasi, siin on saavutusi Äh, mida koha peal on saavutatud ja me peame ka neid tunnustama ning loomulikult on ka endiselt probleeme, väljakutseid, mis vajavad tähelepanu ning äh, millega on vaja kohaneda. ma mõistan neid saavutusi ja mõistan ka väljakutseid, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja institutsioonid on edasi liikunud ning üritavad kujundada äh, uut muutuvat äh, missiooni, nii nagu on ka Kosovo muutuvas tulevikku vaadata. enne kui ma tuleviku juurde lähen, sooviksin tõstatada ja välja tuua mõned varasemad saavutused. väga oluline on teada, millest me alustasime ning tooksin teile mõned faktid ja loomulikult kõigil on õigus oma arvamusele selles osas, kas missioon on olnud edukas või mitte. mis puudutab eh, enam kui kuussada nelikümmend kaheksa otsust, viissada kriminaalküsimust, korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse, äh, rahapesu, inimkaabitsemise ja muudes valdkondades, ka tsiviiljuhtumid lähtudes äh, ülemkohtu erikoja tegutsemisel ja siin räägime me sadadest või tuhandetest näitajatest Need otsused on puudutanud varasemaid kohtunikke, politseiametnikke, parlamendiliikmeid, prokuröre ja ka kõrgetasemesi ametnikke. samal ajal meie eksperdid, õiguseksperdid on andnud väärtuslikku abi Kosovo kolleegidele kes lähtuvad erilisest ähm, lisandväärtusest EULEX-i igapäevases töös ja panuses õigusriigi süsteemi koha peal, mis on võimaldanud meil luua vastupidavama, kestlikuma institutsiooni läbi süstemaatilise ja kõikehõlmava lähemise, mitte lähtudes lühiajalistest projektipõhilisest äh, äh, aspektist lisaks on uuritud või esitatud süüdistus kahesaja viiekümne ühe sõjakurida-, kurjateo osas. lisaks nendest juhtumitest, mis varem üle anti missioonile, on käivitatud üheksakümmend kaheksa uut uurimist sõjakuritegevuse osas ning esmased uurimised on läbi viidud äh, mitmetes osas neist alates missiooni algusest on enam kui kaks tuhat nelisada kriminaaljuhtumit äh, äh, äh, meie prokuröride poolt läbi viidud koostöös ka kohalike ametiasutustega missioon oli seotud äh, menetluse erinevate aspektidega enam kui tuhande juhtumi puhul, kakssada kümme neist sõjakurjateguded, äh, terrorismivastased äh, rünnakud, korruptsiooniga seonduv ning enam kui sada nelikümmend organiseeritud kuritegevuse juhtimist, juht-, alat-, algusest peale on äh, suudetud äh, süüdi mõista korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vallas äh, nendes juhtumites. jättes kohtuasjade mm, arvu kõrvale, siis mm, on läbi viidud enam kui kuussada äh, kohtuekspertiisi analüüsi koha peal ja üritatud tuvastada kadunud isikuid. ning tuvastatud on väga palju inimesi, sealhulgas kolmsada kadunud isikut, tuhandeid dokumente on läbi vaadatud ning kaks tuhat kolmsada luu äh, näidet on äh, saadetud tuvastamisele lisaks sellele anti juriidilist äh, abi ka kohapealsetele ametiasutustele. me oleme andnud mitmesugust toetust äh, ka tolliasutusele, mis on endaga kaasa toonud äh, enam kui ühe miljoni euro suuruse tulu ning äh, viiesaja protsendi võrra suurenes konfiskeeritud raha äh, lennuväljal. Eulex on andnud struktuurilist abi politseile ja politseid äh, peetakse praegusel hetkel piirkonnas pädevaimaks samuti oleme me avaldanud materiaalset tuge piiriületuspunktides kuus vahe piiriületuspunkti avati kaks tuhat kaksteist aastast alates, oleme teinud koostööd Euroopa Komisjoniga selleks, et avaldada tuge nende tegevuses. loomulikult oleme me ka autanud, aidanud ka integratsiooni valdkonnas põhja ja lõuna vahel, rakendades vaba liikumise põhimõtte tagamist võimaldades äh, läbimis, läbi Serbia liikumist Kosovo äh, numbrimärkidega. kaks tuhat neliteist aastast laiendati seda ka lennuväljadele, mis Unga-, Ungari, Bulgaaria ja Horvaatia puhul me toetasime ka väljaõpet politseijõudude osas, me oleme hõlbustanud enam kui kolmesaja politseiametniku väljaõpet äh, põhjapiirkonnas ja me üritasime äh, koos komisjoni toel enam kui kahe tuhande viiesaja eh, dokumendi eh, toomist Kosovosse, mis olid Serbias ning eh, meie suur saavutus on olnud nende see tegevus, mis aset leidis alates eelmise aasta sügisest selline oli minevik ja nüüd peame me edasi liikuma tulevikku. ja ma ei tohi kasutamata jätta seda võimalust tänada, et kümne aasta jooksul kümme tuhat inimest, kümme tuhat professionaali on töötanud EULEX-is ning nende äh, äh, tähtsust peab rõhutama äh, nagu ka minu äh, töö varasemaid tegijaid, kes väga äh, keerulistes tingimustes on äh, teinud. vaadates nüüd tulevikku ja uut missiooni, siis peame me uut mandaati vaadates lähtuma sellest, kuidas seda formuleeritakse. peame nentima, et enam ei ole tegemist kriisihaldusega, ja Kosovo on juba mõnda aega sellest kriisist välja tulemas ning seega peame me tunnustama nende saavutusi ja liikuma edasi teist tüüpi Euroopa Liidu abi suunas. see ei tähenda, et Euroopa Liit äh, Kosovo oma pea jätab. meie tegevused äh, Äh, MMA tegevused äh, võetakse üle teiste instrumentide või osapoolte poolt Euroopa Liidu tasandil või teatavate liikmesriikide või rahvusvaheliste partnerite poolt. kolm valdkonda, kus EULEX on olulist ähm, nõustamist äh, pakkunud politsei ja tollivaldkonnas, kindlasti vajavad jätkuvat tuge teistest aspektidest lähtuvalt. nüüd, mis puudutab Äh, nende probleemide lahenemi-, lahendamist, mis vajavad lahendamist, on vaja veel tööd teha, tegemist on valdkonnaga, kus järelevalve äh, peab jätkuma. ja ma pean rõhutama seda suurepärast koostööd, mis meil on olnud Euroopa Liidu saatkonnaga Pristinas ja kes võtab nõustamistegevuse üle äh, väga oluline on olnud ka Brüsseli institutsioonide roll Äh, tagamaks seda, et üleminekuperioodil midagi katastroofilist ei äh, toimuks ja Euroopa Liidu teiste asutuste kohalolek on väga oluline ja me oleme väga tänulikud äh, meie kolleegidele, kellega me oleme koostööd teinud. tähtis on see, et Kosovo inimesed mõistavad, et jätkuvalt on vaja tööd teha ja selles ähm, äh, protsessis peab Euroopa Liit olema nende kõrval, selleks ei pea olema tingimata EULEX. mis puudutab uut mandaati, siis äh, siin on, äh, see puudutab justiitssüsteemi. neljateistkümnest juunist alates ei ole enam EULEX-i prokuröre ega kohtunikke koha peal teisest küljest on meil väga palju toimikuid lisaks nendele, mis juba on kohtus menetlemas, on äh, palju toimikuid, äh, mis ei ole veel äh, valmis, et kohtusse, millega ei saa veel kohtusse minna või tõendusmaterjali ei ole piisavalt, paljud neist on isegi vanemad kui kakskümmend aastat. kõik need toimikud vajavad üleandmist kohalikele ametivõimudele see töö on juba käimas, tegemist on väga keerulise tööga, sest me räägime siin sadadest tuhandetest lehekülgedest, mis vajavad äh, tõlkimist. Äh, lisaks on vaja läbi viia riskianalüüs ning äh, neid on vaja anda üle väga äh, sihipäraselt, sest EULEX jätkab äh, nende toimikute järelevalvet ja pakub nõustamist äh, ka meie osapoolt, kohapealsetele osapooltele, sest äh, tegemist on suure sammuga. uue mandaadiga jätkab EULEX ka ka julgeolekuvaldkonna abiga ja loomulikult meie roll Haagi erikoja toetamisel jätkab, jätkub samuti. niisiis äh, see, mida me arvame EULEX-i tööst senini, kas kõik oli täiuslik? ei, loomulikult mitte. tegemist oli esimese Euroopa Liidu äh, missiooniga sellise mandaadiga valdkonnas, mis on väga volatiilne ja poliitiliselt tundlik kui äh, keegi ootas, et missioon suudab saavutada sada protsenti kõike täiuslikult, siis oleks see ebaõiglane ootus. kui nüüd äh, järele mõelda, siis ma ei taha kasutada siin sõna suurim viga, vaid valdkond, äh, mida me oleksime pidanud teistmoodi käsitlema. see puudutab ootuste haldamist äh, kohapealsete inimeste poolt, liikmesriikide poolt ning ka EULEX-i liikmete poolt sellepärast, et äh, sisenedes valdkonda, kus on väga palju õigusriigi põhimõtteid äh, kümme aastat tagasi, millest me räägime, äh, kus on just sõda lõppenud, siis loomulikult on võimalik saavutada vaid vähe korraga, EULEX on saavutanud väga palju, aga samas oleksime me ootusi pidanud reguleerima palju paremini. paljud mõtlevad, kuidas Kosovo inimesed näevad EULEX-it sellele on väga keeruline vastata, sest kuigi EULEX on paberil tehniline missioon, siis ei saa alahinnata poliitilisi tagajärgi, mis tema tööl on. seega EULEX-is saab osa poliitikast Kosovos ja isegi kui see on kaudne, eh, ükskõik kus, eh, eelkõige Kosovos, siis loomulikult on sellega seotud ka väga palju kriitikat eh, lihtsustatult öelda, siis paljud eeldasid palju enamat, näiteks kohtuotsuste puhul mõned äh, ametivõimude esindajad ei ei armastanud seda, kuidas me sekkusime justkui nende töösse ja ajakirjandus kajastas ka aeg-ajalt negatiivselt. aga ma arvan, et üldiselt vaatavad Kosovo inimesed kainema pilguga seda teemat ning äh, sellest äh, lähtuvalt nähakse äh, Euleksit kainema pilguga palju positiivsemalt. õigusriigi muutmine, põhimõtte juutmine, muutmine nõuab muutusi ühiskonnas ja oleks ebaõiglane oodata, et kümne aastaga oleks kõik saanud muutuda õigusriigi põhimõte on muudatusprotsess, mis nõuab väga palju aega, valu, aga lõppude lõpuks kõik mõistavad, et tegemist on vajaliku protsessiga, see on teretulnud kõigi poolt ja see on see, mida tuntaksegi EULEX-i suhtes. Kosovo praegune olukord on järgmine. Kosovo on samuti ristteel. see üleminekuprotsess loomulikult äh, on nii negatiivne kui positiivne ja minu arvates üldiselt keskendutakse positiivsele, kõik ei ole loomulikult äh, suurepärane ja ei äh, saa öelda, et Kosovo ei riigi, liigu õiges suunas, nii see ei ole. ja sellel pikal teel õigusriigi suunas ootab ees kas pikk tee Euroopa Liitu ja sellel teel äh, on neil vaja Euroopa Liidu tuge EULEX-i või mingis teises vormis. Nad vaatavad Euroopa Liidu suunas, eriti just noored, seitsekümmend protsenti Kosovo elanikkonnast on alla kolmekümne aastane ja see on parim äh, tulevikuperspektiiv meile. Uh, <laughs> aitäh proua Papadopoulou selle põhjaliku ettekande eest. härra Šoltes, Kosovo raportöör, soovite sõna? aitäh sõna andmast! suur tänu selle väga huvitava ettekande eest, kus oli kõvasti statistikat ja seisukohti ka tuleviku kohta. jah, me jälgime tähelepanelikult EULEX-i tööd, mitte ainult praegu, aga ka minevikus. kaasa arvatud nende tegevust, kaasatust sotsiaalsete protsessides Kosovos. pärast seda niinimetatud uut mandaati järgmisteks kuudeks, tahaksin ma teada, kas Kosovo kohtunikud saavad tõrjuda seda poliitilist survet nende kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite puhul. ei saa ju eitada, et mõningatel juhtudel või näha nii poliitilist kui muud tüüpi survet. mil määral saab EULEX juhtida ja toetada Äh, seda protsessi ja toetada kohtunikke. Oliver Ivanovitši mõrv. teiseks, see oli öö, äh, oluline öö, äh, suur löök öö, rahvastevahelisele dialoogile Kosovos. kuidas, kui kaugele on jõutud selle juhtumi uurimisega? ja ma arvan ka, et mis puudutab Kosovo piirkonda, siis EULEX peaks öö, avaldama ka oma aruanded Belgradi ja Pristina dialoogi kohta. oluline on rahvusvahelist üldsust informeerida ka sellest, selle sealsetest edusammudest ning ka takistustest Te rääkisite ka õigusriigist. jah, õiguspõhimõte on oluline teema nii Lääne-Balkani kui Euroopa jaoks. aga EULEX-i praeguse mandaadi jooksul oleme lugenud ka artikleid ka EULOK-, EULEX-i sees äh, valitsevast äh, õiguspõhimõtte nappusest. ning viimane küsimus millal te eeldate, et avatakse Mitrovitša sild Ibari jõel? sest ka see on oluline samm edasi Kosovo ja Serbia vahelistes suhetes, aitäh! aitäh, härra Šoltes, härra Kukan! suur tänu, proua esinaine! suur tänu ka proua Papadopoulule väga analüütilise, põhjaliku ja samas objektiivse, konkreetse ja õiglase hinnangu eest Eurexi tööle. Need meist, kes jälgivad Eurexi tegemisi juba selle loomisest kahe tuhande kaheksandal aastal saadik, teame, et äh, EULEX-i olukord on olnud öö, muutuva ajas ning teie analüüs oli väga realistlik. Kosovo missioon Euroopa Liidu poolt on unikaalne, selle ülesanded on väga spetsiifilised, te mainisite, et see on tehniliste ja poliitiliste eesmärkide kooslus tuleb toetada Kosovo ühiskonna arengut, see on kõige noorem ühiskond Euroopas. seega see toetus on väga oluline, ma hindan väga teie tegemisi ning soovin teile tulevikuks parimat. minu küsimus. Te ütlesite, et pärast kavandatavaid muudatusi saab see praktikas olema uus missioon. kas siis äh, missiooni vähendatakse äh, või mis mõttes ta saab olema uus? teine küsimus. alati ei ole asi olnud selline, et EULEX-i suhted äh, valitsuse ning kõrgete ametnikega on fantastilised. vahel on oldud väga kriitilised, on öeldud, et äh, EULEX võiks teadagi, kuhu käia, ma ei kasuta siin diplomaatilist keelekasutust päris aga te kasutasite seda huvitavat äh, ootuste öö, äh, haldamise terminit. jah, see on tõesti nii. ma nõustun teiega selles, et EULEX-it austatakse Kosovo inimeste hulgas, aga oma mitmetel külaskäikudel Kosovosse olen ma kuulnud ka väga kriitilisi märkusi vabaühenduste poolt EULAX-i suunal. me loomulikult alati kaitseme EULAX-i tegevust, aga vahel oli tõesti kurb neid kuulda, sest nad ei olnud objektiivsed ja õiglased. kas teil on kogemusi vabaühendustega koostööst? sest äh, nende tegevus ja see, mida nad ütlevad, on ju väga tähtis faktor ühiskonnas. veel üks küsimus. millega tegeles ka härra Šoltes, nimelt Oliver Ivanovitši mõrva uurimine, sest see oli väga dramaatiline äh, sündmus Pristina ja Belgradi dialoogis sellised asjad võivad äh, olukorda leevendada ainult siis, kui neid kuritegusid uuritakse ja tuvastatakse kurjategijad võimalikult kiiresti. kui kaugele sellega on jõutud? härra Šoltes tegelikult küsis kõik olulisemad küsimused juba ära, ta on ju ka raportöör, ta teab kõige paremini. kokkuvõtteks veel kaks asja. ma hindan väga Eulaksi tööd minu arvates on see vajalik meie kõigi jaoks Euroopa Parlamendis. me peaksime teid aitama ja toetama, sest te teete oivalisi asju Kosovo ühiskonna jaoks. Te rääkisite ka tulevikust, aga võib-olla minevikust rääkides võiksite te rääkida ka öö, uutest aspektidest Euleksi reformi käigus. aitäh, Maridas. proua Papadopoulou, ma räägin emakeeles, seega kasutage oma kõrvaklappe.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 minu esimene küsimus puudutab ühte aspekti, kus te olete teinud väga olulist tööd, nimelt sõjakuriteod. kas te võiksite öelda, milline on selle valdkonna tulevik? kas tuleb mängu ka rahvusvaheline kriminaalkohus või jäetakse Kosovo omapäi, ükskõik mida see ei tähendaks? Äh, see puudutab siis äh, sõjakurjategijaid. teiseks, nagu juba öeldud, me äh, ei peaks võtma asju ainult nii, et mida EULAX, milline on olukord praegusel hetkel, kui EULAX-il on tegutsenud, pea, vaid peame mõtlema ka, milline oleks olukord siis, kui EULAX-it poleks seal olnud olukord oleks palju hulle, hullem ning terve õigusriik oleks seal ohus. nii järeldasid ka kuus professorit. kui ku-, kuus Türgi professorit on kadunud, keegi ei tea, kus nad on ning ombudsman seal rääkis ka sa-, äh, seda, et õigusriigi põhimõtted koha peal on rikutud, mis on nende inimestega juhtunud? kas teil on nende äh, kuue inimese kohta äh, infot, nad võeti äh, vanal lennuväljal äh, äh ebaseaduslikult kinni, mis nendest pärast sai? milline on nende saatus? kokkuvõtteks veel üks märkus. ma kuulasin teid ning mulle meeldis see, mida te ütlesite, et Euroopa Liit peaks öö, äh, tõhusamalt tegutsema ka õigusriigi ning kohtusüsteemi ülesehitamisel. see ei puuduta ainult teid, vaid meid kõiki. seda tuleks teha ju ka Erdogani ja Türgi puhul sest me ei arva ju, et Türgi kohtusüsteem oleks õiglane. aitäh. aitäh, härra Marides, kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis annaksin uuesti sõna proua Papadopoulule vastusteks. aitäh küsimuste eest ja toetuse eest, see on EULEX-is meie kõigi jaoks väga tähtis. kõigepealt äh, härra Jaan Otsimõrv Euleks oli selles uurimises algusest peale kaasatud, äh, olime teinud seda kahel moel, kõigepealt jälgime politsei tegevust ning teiseks toetame info- ja teabenõuete vahetust Kosovo ja Serbia võimude vahel EULEX on koostanud ka äh, Kosovo politseivõimude tegevuse analüüsi, mida me esitasime ka Kosovo võimudele, küsisime nende kommentaare ning soovisime, et seda uuringut vii-, uurimist viidaks läbi äh, tõhusamalt ja kiiremini Ivanovitši mõrva uurimise selle tulemusena on võtnud üle Pristina peakorter, sest põhjapiirkonnas ei olnud piisavalt palju teadmisi ja oskusi, et sellist keerulist juhtumit uurida. Pristina on nüüd uurimise üle võtnud, seda juhivad Pristina tõsiste kuritegude üksuse inimesed, loomulikult teevad nad põhjapiirkondadega koostööd, aga seal on, koostöös on veel ka probleeme mingisuguseid suuri murranguid uurimises pole olnud, uurimine jätkub, me jälgime olukorda, tuleb rõhutada, et et politsei, Kosovo politsei juhib seda uurimist, me oleme toetanud ka Serbia ja Kosovo politsei ko kohtumisi ühel, mis toimus, üks nendest toimus ning järgmine toimub üsna varsti Ivanovitši juhtumist kohta härra Šoltes rääkis ka delegatsioonidest. tuleb rõhutada, et EULEX äh, väga järgib kõiki reegleid, mis selliste juhtumite jaoks on paika pandud. see on meie jaoks nagu piibel ja missioonijuhina kordan veel üle, et meil on nulltolerants igasuguse korruptsiooni öö, vastu või poliitilise sekkumise vastu, me toetame täiesti Brüsselis läbiviidavaid uuringuid, mitte EULEX-i raames, vaid Brüsselis, seda Euroopa Kohtu juhtimise all. see tagab korrektse uurimise, ma olen kindel, et probleemid tuvastatakse välisteenistuse kolleeg võib sellest täpsemalt rääkida ning meie käitumiskoodeksi kohaselt peavad personaliinimesed teatud moel alati käituma vastavalt kõige kõrgematele standarditele, nad peavad järgima ka vastuvõtva riigi ehk Kosovo reegleid, seadusi. rõhutaksin veel ühte asja. me ei tohi ignoreerida öö, äh, süütuse presumptsiooni. meie missioon on kannatanud väga öö, selliste süüdistuste all, mis hiljem on osutunud põhjendamatuteks ning meie moraal ning teatud inimeste öö, reputatsioon on kannatanud seetõttu, seda ei tohi lubada, missiooni tuleb austada ning ma olen täiesti veendunud, et minu kolleegid on ausad ning kui leitakse, et keegi on midagi valesti teinud, siis võetakse tarvitusele kõik käitumiskoodeksis kirjas olevad meetmeid, aga mul ei ole mingisugust põhjust äh, uskuda, et mu kolleegid ei ole vastu, vastutustundlikud ning et nad ei tee oma tööd võimalikult hästi. Äh, professionaalselt äh, keerulistes oludes. suhted kohalikega. nagu ma üldiselt, üldisemalt juba ütlesin, siis suhtumine Eurexisse muutub faasiti ma olen suhelnud paljude vabaühendustega Kosovos, nad sageli kritiseerivad, sest nad ootasid meilt väga palju ning me ei suutnud seda neile pakkuda. keegi ei oleks seda suutnud. ning mõningates muudeski kohtades üle maailma sageli kohalikud vaatavad rahv-, ootavad, et rahvusvahelised organisatsioonid lahendaksid nende probleemid, mis tegelikult on nende enda lahendada ma üritan Kosovos öö, juba viimase kahe aasta jooksul, kui ma seal olen olnud, rõhutada, et Kosovo, et EULEX ei asenda siin Kosovo inimesi. me oleme seal selleks, et neid aidata ja juhendada, oleme nende käsutuses, aga kokkuvõttes peavad nemad tegema oma valikuid, nemad peavad tegutsema, sest see on nende riik ja nende tulevik. vahel lähevad, see ununeb. nüüd, kus EULEX hakkab vaikselt lahkuma, siis kõik öö, pelgavad seda lünka, mis Euleksist jääb. samas Euroopa Liit on kohal, Euroopa Liidu kontor on seal ning Euleks küll erineval moel on ikkagi, jääb kohale, aga Kosovo inimesed peavad mõistma, et nemad vastutavad oma inimeste ees. see on väga oluline. mis puudutab valitsust, siis meil on endiselt nii tõusud kui mõõnad vahel, mõned asjad poliitiliselt neile ei meeldi nagu öeldud, EULEX, EULEX-i tegevusel on poliitilised tagajärjed, seega poliitikas alati ju keegi on rahulolematu, aga olukord on palju, kõvasti rahunenud, tuleb tunnistada, et koostöö on meil väga hea, üritame koostööd teha kõigiga, nii võimuorganite kui vabaühendustega ning üritame tegutseda vastavalt oma mandaadile oma võimete piires. mis puudutab uut missiooni, siis see ei vähene ainult numbriliselt. suur osa meie tegevusi liigub edasi Euroopa Liidu kontorisse. meie ei osale seaduste koostamises või kohtunike või prokuratuuri nõustamisel, selle võtab üle ka Euroopa kontor, Euroopa Liidu kontor. meil on seiretegevus veel teatud valdkondades nagu korrektsioonid jälgima, kuidas need failid antakse üle kohalikule kohtusüsteemile, aga seda tehakse tihedas koostöös Euroopa Liidu kontoriga. meil on endiselt see know-how, mida me edastame, aga seda tihedas koostöös Euroopa Liiduga, kontoriga, selleks et see lahkumine järk-järguline oleks võimalikult korrapärane Kosovo ei liigu edasi küll võib-olla nii kiiresti, kui ma oleks oodanud, aga ta liigub edasi. mis puudutab seda, kuidas kohtunikud saavad hakkama nende kaasustega, siis nagu igas süsteemis on seal häid kohtunikke, halbu ja keskmisi kohtunikke. E, Euleksi kohalolek isegi ainult seirajana on kõige parem öö, e, kontrollimehhanism, sellest on tõesti kasu. heidutajana ma ei ütle, et kõik saab olema täiuslik, aga ma olen veendunud, et liigutakse ikkagi edasi. ma olen väga veendunud selles. mis puudutab sõjakuritegusid, siis Haagi kohus on sõltumatu institutsioon, nemad töötavad sõltumatult ning mul ei ole mingisugust põhjust arvata, et nad ei jätka oma tööd. Eulex tegeles ka suure hulga sõjakuritegudega, juhtumitega, suur osa nendest lahendati edukalt, suur osa Äh, dokumentatsioonist, juhtumitest äh, anti edasi kohalikele ning EULEX jälgib olukorra arengut. ma arvan, et pingutused karistada sõjaroimasid jätkuvad. siis need kuus türklast Kosovos, isegi Kosovo parlament kas eile või üleeile pidas maha tõsise arutelu sellel teemal see tekitas Kosovos poliitilise tormi, kosovaarid isegi tahavad teada, mis toimus. ma ei tea, mis arutelu tulemus parlamendis oli, sest see toimus vist eile, aga nad koostavad uurimiskomisjoni. ehk siis peame ära ootama, et nad seda teevad. okei okay,, thank you, Mrs Papadopoulos. suur tänu, proua Papadopoulos. hindame teie tööd Eurexis ning suur tänu tänase mõttevahetuse eest. suur tänu teile. suur tänu ka teile, et meid asjaga kurssi hoidsite. ning eh, võtame ühendust varem või hiljem. suur tänu. Five minutes break and we continue with our Next uh, item. nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. enne seda väike paus Dear colleagues, we will continue with item 18, which is... kallid kolleegid, jätkame siis päevakorrapunkti kaheksateist, ülevaade valimisvaatlusmissioonist Liibanoni. tegemist on meie viimase päevakorrapunktiga tänases päevakorras. ja see lähetus leidis aset kolmandast kuni kaheksanda maini parlamendivalimised leidsid aset kuuendal mail kaks tuhat kaheksateist ja eelmised valimised toimusid kahe tuhande üheksandal aastal riik äh, on vastu võtnud aasta tagasi uue valimisseaduse ning paljud soovitused, mida esitasime eelmise valimisvaatlusmissiooni käigus kahe tuhande üheksandal aastal, äh, kajastusid selles seaduses. kahjuks tundub, et äh, valimisosalus oli seekord madalam kui kahe tuhande üheksandal aastal ja ilma pikemalt viivitamata tervitaksin proua Helena Valetseanat, kes oli Äh, meie Liibanoni valimisvaatlusmissiooni peavaatleja ning härra Salafranca, tervitan ka teid seal, te olite Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht ja proua Valenciano, teil on sõna, saate teha meile lühikese ülevaate sellest valimisvaatlusmissioonist ja siis saab sõna härra Salafranca, kes räägib meile samuti sellest Euroopa Parlamendi visiidist Liibanoni. pange endal vaim valmis, palun, proua Valenciano. jah, suur tänu teile tõesti, tõesti, valimisvaatlusmissioon Liibanoni oli kohal parlamendivalimiste ajal Liibanonis. seda praktiliselt märtsi, märtsi lõpust alates praktiliselt oleme me töötanud valimisvaatlusmissiooni meeskonnaga. meie meeskond oli üsna muljetavaldav, olime üle kogu riigi jaotanud, ka pealinnas ähm, olime esindatud. ja mul on tunne, et meie töö oli suurepärane. ning see tähendas seda, et Euroopa Liidul oli väga suur kohalolek. see on oluline ning seda hinnati kõrgelt ka kõikide nende poolt, kellega me kokku puutusime. nagu esimees juba ütles valimised toimusid lähtuvalt uuest valimisseadusest ja tegemist oli valimisseadusega, mida olime eelnevalt hinnanud ning äh, millele olime esitanud koos teiste poliitiliste jõududega soovitusi. uus valimisseadus tõi sisse mitmeid olulisi muudatusi, kõige tähtsam muudatus nende seast oli vast see, et äh, liigutakse proportsionaalse süsteemi suunas ning äh, ka väljaspool Liibanoni elavad liibanonlased said osaleda ja äh, oli ka, olid ka välja prinditud äh, valimisnimekirjad äh,, nii et äh, need olid meie soovitused äh, ning äh, neid soovitusi võeti arvesse ning äh, seadust muudeti ja need muudatused tõid kaasa ka üldise muutuse hääletuskultuuris. valimispäeval kulges kõik äärmiselt rahumeelselt, olid mõned väiksemad intsidendid, tõsi, aga meie valimisvaatlejad ütlesid, et tegelikult kõik kulges sujuvalt ja rahumeelselt. pisut kriitikat küll tehti järgnevate päevade jooksul, kuid ähm, see jäi piisaks äh, meres, nii et ähm, valimised toimusid üldiselt rahumeelselt. valimisjaoskonnad olid tõhusad, mingisuguseid äh, tõsiseid äh, korrapäratusi polnud, see oli üks kandidaat, kes ei saanud kohta, küll kurtis selle üle ja kritiseeris äh, natukene valimisringkondade tööd, kuid see kriitika hääbus. ja valimiskampaaniast rääkides, Liibanoni valimissüsteem oli natuke murettekitav, mõningad erakonnad, kes osalesid valimises, olid, nende puhul oli rahastamisega probleeme meil, meie arvates mm, väga suured summad liiguvad sellise kampaania käigus ja väga-väga-väga palju on äh, sellesse kampaaniasse investeeritud ja kui me vaatame valimisjärelvaatuskomisjoni, kes äh, tegelikult peaks teostama järelevalvet nende summade üle, siis äh, selgub, et praktiliselt mitte mingisugust kontrolli ei ole. ja see komisjon sõltub väga suures osas valitsusest ning neil ei ole piisavalt volitusi selleks, et uurida rahastamisallikaid konkreetsete kandidaatide puhul. üks meie soovitusi, millest võite lugeda, esialgses raportis oli, et see komisjon valimis-, äh, seirekomisjon peaks saama oma volitused äh, ja tegutsema autonoomselt ning saama ka oma eelarve. veel üks oluline element meie arvates oli, et äh, oli naiste kaasamine poliitikasse, võimalus valimistel osaleda, valim-, ja kandidaatina osaleda. see oli üks soovitusi Euroopa Liidu poolt kahe tuhande üheksandal aastal, kandidaate oli tõesti rohkem, aga ainult kuus naiskandidaati valiti parlamenti. mis tähendab seda, et Liibanoni parlament on äh, üks väiksema naiste esindatusega parlamente maailmas ja tegemist on riigiga, kus naised on tegelikult suhteliselt aktiivsed valimispäevalt ja valimiste eelsel ajal nägime, et naised on tegelikult väga, väga aktiivsed, osalesid kampaanias, osalesid aktiivselt ka valimispäeval, aga väga raske on saada valituks ning äh, poliitikamaailma siseneda ja see on muset, murettekitav. poliitilise süsteemi seisukohast ja kodaniku, kodanikuühiskonna seisukohast mainisin juba seda, et ka välismaal elavad liibanonlased said äh, oma häält anda. see on sümboolse väärtusega samm. Euroopa valimisvaatlejad nägid, et oli võimalik hääletada erinevates linnades Euroopa Liidus ning nägime, kuidas kõik praktikas toimib, kui, kuidas valimisjaoskonnad töö avasid ning kõik toimis väga läbipaistvalt veel üks teema, millest tahaksin rääkida, aga see on seotud äh, rahaga ning äh, kontrolliga selle üle. Äh, nimelt juurdepääs meediale. juurdepääs meediale on keeruline kõikide kandidaatide jaoks, iseäranis keeruline on see nende jaoks, kellel ei ole eriti rahalisi vahendeid ning äh, neid, kes äh, on üksikkandidaadid, kes ei kuulu mingisugusesse erakonda, kui te vaatate Leebanoni, tutvute Leebanoni meenia, äh, meediaga ja telekanalitega, siis meedia on otseselt seotud sageli erakondadega ja hoolimata sellest, et meedia kohalolek oli väga tuntav igal pool, ei saa mitte mingil juhul rääkida võrdsetest võimalustest, kui me räägime juurdepääsust meediale ning ajakirjandusele valimiskampaania käigus. lõpetuseks lahkusin Beirutist alles äh, eile, äh, aga viimane info puudutab äh, valimisosalust. valimisosalus oli madalam kui kahe tuhande üheksanda aasta valimistel ja kahe tuhande viienda aasta valimistel, see oli nelikümmend neli protsenti. kahe tuhande viiendal aastal nelikümmend viis äh, protsenti kahe tuhande viiendal aastal ja kahe tuhande üheksandal aastal ähm, oli see suurem, kahe tuhande ja siis nüüd oli valimisosalus nelikümmend üheksa protsenti, see oli üsnagi murettekitav, demokraatia aga on, on ähm, pikaajaline protsess ja mida rohkem demokraatia, äh, demokraatlikke protsesse raha läbi viiakse, seda paremini asjad lähevad, leian ma. nii et ehk see nii läheb ka tulevikus, see on minu poolt, äh, minu ülevaade asjadest, tegime head koostööd kolleeg Salafrankaga ning äh, tahaksin tänada kolleeg Salafrankat ning Euroopa Parlamendi kolleege ning loodan, et härra Salafranka jagab minu analüüsi olukorrast Äh, Hariri positsioon nõrgenes, ehkki ta on endiselt äh, sunniitide, suurim sunniitide esindaja ning ähm, ja on äh, mõned süüriameelsed sunniidid, kes on samuti parlamenti pääsenud ja kui nüüd vaadata, kui tegemist riigi suurusega, siis on tegemist väga tähtsa sümboliga, aga üleüldiselt äh, on siiski võimuohjad Hariri käes. proportsionaalsus tuli sisse sellest ja tõi kasu. Hezbollal on oma mõju samuti. Äh, Hezbollal läks päris hästi, aga mitte nii hästi, kui lääne press on seda kajastanud. Äh, alguses räägiti sellest, et Hezbollah tuli võitjana välja, aga päris nii see ikka ka ei olnud. samas on konsensus selles osas, et midagi ei tohiks teha selleks, et riigi stabiilsust äh, ähvardada, äh, ohtu seada, seda, sellega on päri kõik erakonnad. tuleb luua ühtsuse valitsus ning see ühtsuse valitsus peab paika saama nii kiiresti kui vähegi võimalik ja Hariri moodustab valimise, siis äh, valitsuse ja kristlaste roll on ka päris oluline. kui Iisraeli või Ameerika Ühendriikide valitsused midagi ette ei võta, äh, siis äh, on meil autonoomne riik, kus on oma parlament, oma valitsus siis oli veel üks intsident, mis puudutab kodanikuühiskonda, siis kui valimisjaoskonnad sul-, suleti, siis üks kandidaat arvas, et ta on saanud koha, aga pärast, kui hääled üle lugeti, siis selgus, et ta ei olnud seda äh, kohta saanud, tegemist oli ühe ajakirjaniku, kirjanikuga, kes oli väga tuntud äh, kodanikuühiskonna esindaja ja pärast häälte lugemist oli üsna selge, et see naiskandidaat ei olnud saanud kohta parlamendis, me kohtusime temaga ja kõik oli korras. ja siis kristlaste leer oli üks intsidente, kus tekkis teatavaid rahutusi, aga üldiselt see küsimus leidis lahenduse ja valimiskampaania, valimisprotsess kulges üsna rahuliselt ja seitsmendal juunil esitame oma lõppraporti. Lähme uuesti koha peale, et lõpetada missioon, tahaksin tänada härra Salafrankat, proua Kristin Lassenit ja John Franco Pokikiat kes olid meiega kaasas. suur tänu Gianfrancole kogu, kõige selle eest, mida tema tegi selleks, et lahendada mitmeid probleeme, mis meie teele kerkisid sellel, kui me seal olime. tegemist oli üsna erakorralise missiooniga erakorralisse riiki. suur tänu, proua Valenciano ja nüüd saab sõna härra Salafranca. suur tänu, lugupeetud esimees. tegelikult ega mul ei olegi palju lisada sellele, mida kolleeg Elena Valenciano ütles, tahtsin omalt poolt öelda vaid seda, et parlamendi delegatsioonil oli võimalus enne valimisvaatlusmissiooni külastada ÜRO rahvusvahelisi vägesid Liibanonis tegemist oli positiivse kogemusega, hoolimata sellest, et selles piirkonnas on praegu pingeid ja hoolimata sellest, et rändesurve on suur sellele riigile, poolteist miljonit süürlast väga väikese rahvaarvuga riigis, valimised leidsid siiski aset korrapäraselt ning rahumeelselt Liibanon ja Liibanoni stabiilsus on väga olulised Euroopa Liidu jaoks ning oleme valimisprotsessi jälginud kahe tuhande viiendast aastast alates, tegime seda ka kahe tuhande üheksandal aastal. osalusmäär ei olnud küll nii kõrge kui kahe tuhande üheksandal aastal, aga kui võrdleme valimisosalust teiste osalusmääradega valimisprotsessides äh, ja valimistel Euroopa Liidus näiteks, Ühendkuningriigis või ähm, kohalikud valimised Tuneesias, võtame siin näiteks, siis näeme, et tegelikult selline osalusmäär ei olegi teab mis väike. ja valimisvaatlusmissioon nagu Jelenagi viitas, ja ka parlamendi delegatsioon ähm, võtsid arvesse seda, et riigil ei olnud olnud juba ühe, praktiliselt üheksa aastat mitte mingisuguseid valimisi. kujutage ette, kui meil oleks mandaat üheksaks aastaks äh, ilma mingisuguse legitiimse äh, Äh, rahva poolse valimiseta. see aga juhtus just nimelt selles riigis ja, ja seetõttu äh, ongi, polegi üllatav, et valimisosalus oli nii väike. valimisvaatlusmissioon juhtis sellele ka tähelepanu samuti tuleb arvesse võtta iivet selles riigis. seitsesada tuhat, üle seitsmesaja tuhande valija kutsuti urnide juurde. ja me juhime, me juhtisime tähelepanu siis nendele asjaoludele, mis meie arvates olid kõige olulisemad oma tagasisides, naised, valimiskampaania rahastamine Äh, siis äh, järelevalvekomisjoni pädevus äh, ja nii edasi. samuti juhtisime omalt poolt tähelepanu sellele, et Euroopa Liit on valmis omalt poolt kaasa aitama stabiilsuse tagamisele, suhtelise stabiilsuse tagamisele Liibanonis, Liibanoni stabiilsus kui selline ju, ma ei tea, kas see on otseselt ohus, aga võib öelda, et on üsnagi unikaalne stabiilsus. kui me vaatame, millises seisus on Liibanoni kodanikuühiskond. uus seadus on ähm, olnud ähm,, viinud asju edasi, meil on äh, proportsionaalsus välja prinditud äh,, nimekirjad äh,, kõik need on edusammud ja minule jäi mulje, et igal juhul valimised olid igati korrapärased, hästi korraldatud ning äh, kodanikud võib-olla suhtusid pisut äh, tõrjuvalt muudatustesse esialgu, aga nagu Helena ütles, loodame, et asjad jäävad stabiilseks selles riigis, mis on keeruline äh, ja mis paikneb äh, väga keerulises äh, piirkonnas, igal juhul üldmulje riigist lahkudes oli positiivne. loodame, et tulevikus osalevad na-, ka noored rohkem valimistes. me rääkisime inimestega ja siis tõstatus ka see naiste osaluse teema, nad tunnistasid, et nende nimekirjades ei olnud naisi piisavalt, isegi nad isegi ei võtnud oma nimekirjadesse naisi. valituks saamine on üks asi, aga see, et nimekirjades ei ole naisi, on murettekitav. kohtusime peaministriga, kandidaadiga kohtusime valimisjärelevalvekomisjoni esindajatega ja nii edasi. ja üldiselt ma arvan, et Euroopa Liidust ja samuti positiivne mulje, me keskendusime sellele, mida tähendab assotsieerumisleping meile, millised on meie prioriteedid, võitlus terrorismi vastu, ähm, hea valitsustava, majanduse progress ähm, ja riigis on tõsiseid majandusraskusi ja riigivõlg on suur, sada nelikümmend protsenti, ja tööpuuduse määr on samuti kõrge seda muudab hullemaks äh, see, et äh, riigis on palju Süüria pagulasi ja kõikidest nendest raskustest on võimalik üle saada, kui me jätkame oma tööd. toonitasime ka seda, et me peame oma suhteid äh, tugevdama parlamendis ning arendama välja tehnilise koostöö parlamendiga. tahaksin tänada Elena Valencianot ning tahaksin tänada Liibanoni selle hea vastuvõtu eest, toetuse eest, meile liikmed nägid, et meie koostöö oli hea valimisvaatlusmissiooni juhi ning Euroopa Parlamendi delegatsiooni vahel ning lõpetuseks, proua esimees, tahaksin tänada meie sekretäriaati tehtud töö eest. sekretäriat töötas väsimatult, äärmiselt professionaalselt tegeleti kõikide probleemidega, mis tõstatusid, tahaksin tänada kõiki kolleege tehtud töö eest ning veel kord suur tänu sekretäriaadile toetuse eest. see on suurepäraseks eeskujuks kõikidele teistele valimisvaatlusmissioonidele. ja nüüd soovib sõna proua Marisa Matjas, kes on Marsaki riikide suhete delegatsiooni Äh, juht. suur tänu. Pelo, pelo trabalho desenvolvido, partilho aquilo que foi uh, o conteúdo. Äh, meil ei ole suurt midagi öelda, me tahaksime tänada härra Salafrankat tehtud töö eest, oleme nõus sellega, mida siin öeldi ja suur tänu ja äh, ka sekretäriaadile, nii nagu härra Salafranka ütles, koostöö oli suurepärane kõikide osapoolte vahel, valimisvaatlusmissiooni ning kõikide teiste asjaosaliste vahel. ning äh, nagu juba öeldud, suur tänu proua Valencianole, suur tänu ka härra Salafrancale. aga lisaksin siiski ühe asjaolu nimelt, kuidas kõik osalesid selles missioonis. loomulikult tegemist on äärmiselt poliitilise dele-, poliitiliselt delikaatse situatsiooniga, kuna riigis ei ole olnud äh, pikka aega valimisi ning Liibanon on tõesti palju pingutanud, võeti vastu uus valimisseadus, pandi paika eelarve ja nii edasi, poliitiline elu poliitilist elu üritati taas rööbastele saada, olukord oli loomulikult äärmiselt keeruline nii liibanonlaste enda jaoks ka ehm, liibanonlaste enda jaoks, sellepärast et äh, nad on vastu võtnud väga palju Süüria pagulasi viimase paari aasta jooksul, ehk siis tingimused ei olnud teab mis soodsad. Nad ei ole ju olnud nii valmis vastu võtma kõiki neid inimesi, samas on nad jäänud äärmiselt äh, lahkeks kõikide nende pagulaste suhtes ja sellistes tingimustes valimised läksid väga hästi valimisvaatlusmissioon leidis seda, parlamendi delegatsioon samuti, kõik töötasid hindab äh, sõltumatult, avustasid oma äh, mandaati, ei sekkunud kohapealsetesse protsessidesse mitte vähimalgi määral. kõige rohkem äh, tunti muidu alguses muret riigi stabiilsuse pärast ja igal juhul missioonid käitusid suurepäraselt, nii nagu ka riik. riigis on praegusel hetkel öö, keeruline aeg, ühtsuse valitsus vajab toetust ja stabiilsust, aga välissekkumist samas vaja pole. nii et suur tänu kõigile, suur tänu ka sekretäriaadile, kes tegid ära hiilgava töö. nii et täitsime oma kohust valimisvaatlejatena suurepäraselt. kas keegi liikmetest soovib selles arutelus osaleda? kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis äh, sellega lõpetame tänase arutelu ja teie te, te tegite head tööd valimisvaatlusmissiooni käigus Liibanonis, aitäh! see on täna viimane sisuline päevakorrapunkt meil on ka päevakorrapunkt number üheksateist, muud küsimused, kas keegi soovib midagi muude küsimuste all tõstatada, kui ei, siis meie järgmised koosolekud leiavad aset kahekümnendal ja kahekümne esimesel juunil siinsamas Brüsselis, suur tänu teile! suur tänu teile koostöö eest, suur tänu kannatlikkuse eest, suur tänu ka tõlkidele, suur tänu sekretäriaadile. tegime head tööd, aitäh!